antud etapis oleks, äh, oleks meie läbikukkumise tagajärjed tõesti hävitavad. nii et ma kordan veel kord üle, ma jään oma seisukoha juurde, aitäh! suur tänu, härra, suur tänu, härra Vidal Quadras, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine leiab aset homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus Ühtse Turu Foorumi kohta ja ma annaksin sõna härra volinik Talile. Herr Kommissar. president, lugupeetud saadikud majandus- ja rahanduskriis, millega me silmitsi seisame, paneb meid mõnikord unustama selle kriisi inimlikku mõju. ja seetõttu on õige, et me astume mõned sammud tagasi ja vaatame, milline on kõigi meie reformide lõppeesmärk. see on meie kaaskodanike sotsiaalne ja majanduslik heaolu me peame endale võtma selle kohustuse oma kaaskodanike ees, sest meie kaaskodanikud on ka tarbijad, töötajad, maksumaksjad ja säästjad. me peame võtma vastutuse oma ettevõtete ees, olgu nad siit väikesed, keskmise suurusega või suured, ning me peame võtma ka vastutuse oma riikide ja oma regionaalsete ja kohalike omavalitsuste ees. kõik need osapooled tunnevad kõigepealt just neid praegusi šokke mis on äh, veelgi tugevdanud ühisturu probleeme. me oleme aga täiesti kindlad, et ühisturg saab anda ka konkreetseid hüvesid ja seetõttu me korraldasime ka oktoobris Krakowis ühtse turu foorumi, tegime seda koos parlamendiga ja Poola, Poolaga eesistujamaaga, sellel foorumil osales üle tuhande inimese ning toimus ligemale kümme tuhat ühisturu teemalist arutelu ja toimus ka ühisturu äh, teemaline laat, nii et, et ma tahaksin tänada siin äh, härra Haaberit ja härra Buzoid, kelle osalemine äh, tegi ühisturu foorumist niivõrd eduka ürituse. tänu foorumile oli võimalik ühendada kõiki ühtse turu osapooli, tegemist oli väga suure eduga, millest võime teha kaks järeldust, see võimaldas meil toetada oma poliitilisi arutelusid konkreetsete näidetega ning äh, meid kutsuti üles parandama inimeste olukorda Euroopas selle kriisi hetkel ning äh, me nägime, millised on nende tegelikud valikud ja vajadused. see võimaldas meil ka anda infot nende äh, reformide kohta, mida me läbi viime. me peame pidevalt üritama levitada informatsiooni oma algatuste kohta sellest ajast saadik, kui neid hakatakse arutama, kuni nende ellurakendamiseni välja. Need kommentaarid, mida me kokku äh, kogusime, peegeldasid ähm, Eurobaromeetri uurimuse äh, tulemusi. see uurimus äh, näitas, et kodanikud ja ettevõtted vajavad rohkem informatsiooni ja eh, et siseturu reegleid tuleb kehtestada tõhusamalt, eriti just tervishoiu, sotsiaalkindlustuse, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise, online-ostude, avalike hangete ning intellektuaalse omandi kaitse vahel. me oleme eh, arvestanud, et Krakowi deklaratsioon, mille foorumil osalejad koostasid eh, ning me kavatseme rakendada meetmeid selles deklaratsioonis nõutu elluviimiseks. me võime juhtida tähelepanu kolmele peamisele tegevussuunale. kõigepealt me peame Euroopa kodanike jaoks ühisturu muutma turvalisemaks. me tahame, et kodanikud usaldaksid ühisturgu ja et nad teaksid, millised on nende õigused, kui nad näiteks ostavad midagi teisest riigist või ostavad midagi interneti vahendusel või liiguvad Euroopa Liidus isiklikel või kutsealastel põhjustel ringi. meil on vaja lihtsustada vastastikuseid tunnustamismenetlusi selleks, et soodustada kodanike mobiilsust ning hoolitseda selle eest, et äh, nad ei põrkuks administratiivsetele tõketele meil on vaja tugevdada selliseid õigusakte, mis puudutavad töötajate lähen-, lähetamist. me peame leidma tasakaalu majandusliku vabaduse ja põhiõiguste vahel meil on äh, vaja äh, hoolitseda selle eest, et tarbijad saaksid rohkem ära kasutada ühtse turu võimalusi. Äh, komisjon kiitis eile heaks meetmete paketi, mille eesmärk on hoolitseda selle eest, et Euroopa tarbijad saavad osta kaupu ja teenuseid, et neil on juurdepääs alternatiivsele vaidluste lahendamise mehhanismile, nii et, et nad saavad oma vaidlusi kaupmeestega lahendada ilma kohtusse pöördumata ning meil tuleb ka muuta äh, online kauplemine turvalisemaks oma ettevõtete jaoks, sest seda kasutatakse veel siiski väga vähe. teiseks, me peame hoolitsema selle eest, et äh, siseturumajandus on dünaamilisem, me peame hoolitsema selle eest, et teenuste direktiiv täiel määral ellu rakendatakse ning peame parandama kaupade levitamise kanaleid Euroopas. me peame pöörduma äriinimeste poole otseselt ning parandama neid tingimusi, mis võimaldaksid neil suurendada oma konkurentsivõimet, tegutseda konkureerivamalt, konkurentsivõimelisemalt turul, kus oleks vähem halduslikke tõkkeid Eh, terve rida konkreetseid meetmeid tuleb ellu rakendada selleks, et saavutada. meil on vaja luua ühtne Euroopa patent ning eh, võtta vastu meetmed, mis tagavad intellektuaalse omandiõiguse kaitse. samuti on meil on vaja tegevusplaani VKE-de jaoks, mis võimaldas neil paremat juurdepääsu riskikapitalile, börsidele ja pangalaenudele. meil on vaja lihtsustada raamatupidamisreeskirju ning eh, kolmandaks, meil on vaja toetada ning soodustada avalikku tege-, tegu-, tegevust. meil, eh, me tahame muuta avalikes hangetes osalemise kergemaks ning eh, pöörata rohkem tähelepanu ühiskonna ja keskkonnaküsimustele ja eh, innovatsioonile. me tahame parandada ka suhteid lepingupoolte ja eraettevõtjate vahel selleks, et kui toimub pakkumisme-, nii siis, kui toimub pakkumismenetlus, ka, kui ka pärast seda. ning samuti tahaksime uuendada oma suhteid kolmandate osapooletega, et meil oleks avalike hangete valdkonnas suurem vastastikusus me oleme kõik need meetmed rakendanud, pannud ühtse turu akti raamistikku ning me peame hoolitsema nende ellurakendamise eest. kaks tuhat kaksteist on nende reformide seisukohalt otsustava tähtsusega aasta. tegemist on verstapostiga selleks, et taaskäivitada ühisturg tema kahekümnendaks aastapäevaks me tahame, et see oleks tõesti suurepärane sündmus ning me tahame koostööd teha kõigi ühisturu osapooltega selleks, et korraldada ühtse turu nädal, kus me keskendume uuele majanduskasvule ja kõigele sellele, mis on kirjas Krakowi deklaratsioonis. selle nädala jooksul korraldatakse üritusi liikmesriikides ja suur üritus toimub ka Brüsselis. loodan, et te osalete seal, nii et, et ühtse turu kahekümnes aastapäev tõesti osutub kõigi jaoks edukaks. suur aitäh! suur tänu, härra volinik Tali. ja nüüd saavad äh, sõna kõnelejad äh, fraktsioonide nimel. ja nüüd saab sõna minu koduliidumaa äh, esindaja Baden-Württembergist, härra Schwab. suur tänu, härra president, nende sõbralike sõnade eest, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid ühtse turu foorum, mis leidis aset oktoobris Krakowis, nagu härra äh, volinik äh, juba mainis, seal oli üle kümne tuhande osaleja ning meil oli võimalus Brüsselist väljaspool asuvas keskmise suurusega linnas kaks päeva arutada kõiki aktuaalseid äh, ühtse turu ja tarbijatega seotud teemasid väga põhjalikult. ja seal tehti ka äh, erinevaid ettepanekuid, mis puudutavad ka seadusloomet ja see oli väga tulemuslik ja tuli välja, et me oleme väga paljudes ähm, küsimustes ühel seisukohal ähm, siin parlamendis, eriti mis puudutab tarbijakaitset, äh, äh, alternatiivset vaidluste mehhanismi ja selle tugevdamist, samuti mis puudutab online äh, äri tugevdamist ja mis puudutab ka piiriülest äritegevust ja selle tugevdamist samuti me rääkisime riigihangete menetluse eh, lihtsustamist. ja selles osas me olime ühel seisukohal erinevate eh, fraktsioonide eh, ja härra Mondi ütles ka, et Euroopa Liit ei vaja mitte ainult majandusjuhtimist, vaid ka ühtse turu juhtimist. nimelt, et meil oleksid, peaksid olema ühtsed eeskirjad kõikide liikmesriikide jaoks ja kõikide osalejate jaoks, kes tegutsevad ühtses turus ja seetõttu, härra president, ma sooviksin eelkõige just keskenduda järeldustele, mis äh, Krakowi ühtse turu foorumil vastu võeti. Ähm, viidati väga selgelt sellele, et liikmesriigid oleksid valmis ähm, äh, määrusi toetama, kui need tõesti ka ühtset turgu äh, tugevdavad ja ühtse turu akt akti puhul on oluline see, et komisjon ka kontrolliks, kas ähm, sellesse on kaasatud võimalikult palju ettepanekuid, see puudutab äh, ka erinevaid lepinguid, ähm, see lepingute äh, ja pakkumismenetlus peaks palju kiiremini käima ja oluline on see ühtse turu akt ka VKE-dele, aitäh! suur tänu, härra Schwab! ja nüüd saab sõna proua Gebhard. suur tänu, härra president, härra volinik see Krakowis aset leidnud foorum oli tõesti suur edulugu ja seda tuleb veelgi korrata, sellepärast et headel asjadel peab olema ka jätk ja sellega seoses ma sooviksin tänada oma kolleegi Louis Kreeki, kes tuli välja selle esialgse ideega, et äh, me peaksime äh, korraldama sellise foorumi, kus äh, me esindame kodanikele kahtekümmet kõige olulisemat tegevust ja seda me ka tegime, nimelt me ei, me siin panime esiplaanile just kodanike jaoks kõige olulisemad teemad sellega, et nad näeksid, et ühtne turg ei ole lihtsalt midagi abstraktset, vaid see on tõesti oluline teema nende jaoks see puudutas näiteks kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, samuti rääkisime sellest küsimustest, kuidas saab liik-, teises liikmesriigis näiteks pangakontot avada, mis tihti on väga keeruline, samuti mis puudutab online äh, kaubanduse turvalisust, äh, töötajate lähetamise direktiivi kaasajastamine, VKE-de jaoks olulised teemad ja nii edasi, nii edasi. nii et äh, paljudes küsimustes me tõime välja kodanike jaoks olulised probleemid aga härra volinik, tulevikus me peame rohkem keskenduma ka lahendustele, mille osas tehti samuti ettepanekuid ja siin me loodame, et kõik see, mida te olete komisjoni nimel järgmiseks aastaks lubanud, et nii parlament kui ka minu fraktsioon, sotsialistide demokraatide fraktsioon üheskoos, üheskoos teevad tugevat töö, koostööd ja meie kindlasti vaatame tähelepanelikult teie ettepanekud. suur tänu ja nüüd kolmeks minutiks kolleeg Boucher. suur tänu lugupeetud president, lugupeetud äh, volinikud, me oleme mitu korda öelnud, et ühisturg ei ole ainult Euroopa institutsioonide küsimus, me peame sellesse dialoogi, äh, sellesse arutellu ka kaasama ka kõik teised ähm, äh, sidusrühmad, näiteks tarbijad, ettevõtted, riigiasutused, sotsiaalpartnerid, kohtunikud ja nii edasi nii äh, seda ka plaaniti Krakowis toimunud foorumil ja see õnnestus. mina olen siseturukomisjoni liige ning arvan, et sellel foorumil osalemine on olnud väga väärtuslik kogemus. selle foorumi osalised on astunud äärmiselt konstruktiivsesse dialoogi ning meile näidanud, mis on nende arvates tulevaste arengute prioriteedid sellest foorumist on koorunud ka midagi, mis minu jaoks on äärmiselt oluline. enamik kodanikke ja mõnikord isegi mõned Euroopa Parlamendi liikmed arvavad, et ühisturu õigusloome on äärmiselt tehniline. ja mõnikord see tõesti on nii aga mul oli hea meel näha, et äh, Krakowis toimunud äh, foorum äh, meelitas ligi ka selliseid kodanikke, kes tulid lihtsalt jutustama oma kogemustest, mis on seotud ühisturuga. see näitab seda, et ühisturg tõepoolest on ennekõike mõeldud kodanike jaoks, nii-öelda tavaliste inimeste jaoks, kellel on aga mõnikord kahjuks väga raske oma õigusi kasutada ma soovin tänada Poolat kui praegust eesistujat, kes on täielikult pühendunud ühisturualasele tööle ning ka selle eest, et nad on Krakowi deklaratsiooni esitanud konkurentsivõime nõukogule juhul, kui see foorum tõesti meile midagi tähendab, ma pean silmas komisjoni, nõukogu ja ka parlamenti, siis peame me ähm, tõendama, et me suudame Krakowi deklaratsiooni prioriteete ka tõesti rakendada ning et meil on poliitilist tahet selleks, et leida tõhusaid lahendusi ja poliitilist tahet ka nende lahenduste rakendamiseks. me peame aru saama, et õigusloome eh, puhul on kõige olulisem see, et seda siseriiklikul tasandil ka õigesti ja õigeaegselt rakendataks. ma arvan, et ühisturufoorum on suurepärane algatus, et seda tööd tuleks tulevikus jätkata, sest nii kaotame me progressiivselt veel olemasolevad tõkked turul ja ja ähm, turg tuleb kodanikele lähemale ning seetõttu toetan ma ka seda, et ühisturufoorum jõuaks äh, internetti, et sellest saaks alaline platvorm, kus kõik äh, sidusrühmad saavad pidada pidevat dialoogi ning ma arvan, et järgmisel aastal, kui möödub kakskümmend aastat ühisturu loomisest ähm,, organiseeritakse ka detsentraliseeritud sün-, äh, üritusi erinevates liikmesriikides, nagu äh, juba on tehtud ettepanek ning äh, lõpetuseks tahaksin ma tänada kõiki, kes on töötanud ühisturufoorumi loomise nimel, neid, kes töötavad komisjonis, näiteks äh, härra Dalid ja härra Barnieri, kindlasti ka Euroopa Parlamenti ning Poolat kui praegust eesistujat ja kõiki äh, tarbijaid, ettevõtteid, vabaühendusi ja muid sidusrühmi, kes on aidanud kaasa esimese ühisturufoorumi korraldamisel, suur aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd saab sõna härra Haaber kaheks minutiks lugupeetud president, suur aitäh! mina olen vastava erialakomisjoni esimees ja seetõttu soovin kõigepealt tänada härra volinik eh, Dalid, kes osales sellel foorumil ja kes pidas seal ka lõpukõne ning eh, samuti härra volinik Barnieri, kes käis Maltal ja kes korraldas kampaania, et kaasata võimalikult palju sidusrühmi. ma arvan, et tema kampaania oli edukas usun, et me oleme sellest foorumist, ähm, ühisturu foorumist äh, saanud väga selge õppetunni. sellise foorumi korraldamine oli väga edukas ning äh, me oleme aru saanud ka sellest, et ühisturg ise seisneb partnerluses ja koostöös ning äh, seda ei saa luua lihtsalt äh, tehnilise määrusega Brüsselist, nagu ütles ka äh, väga õigesti eelkõneleja. seda tööd ei saa teha ükski volinik üksinda, seda tööd ei saa teha ka liikmesriigid üksinda. sellepärast, et ühisturg saab toimida ju ainult siis, kui liikmesriigid teevad tõhusat koostööd, kui nad ühistöös kaitsevad tarbijaid ning äh, kui tõesti luuakse see veebipõhine äh, vaidluste, kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise mehhanism, millest te just rääkisite, seetõttu peame me seda foorumit äh, ka kaitsma ja mul on väga kahju, et Poola esindajad siin ei ole, sest Poola kui eesistujariik on teinud väga palju tööd, nemad on ühisturufoorumit pidanud väga kõrgeks prioriteediks ning eelkõnelejad juba ütlesid, et nad on andnud tippkohtumiste järel ka suurepärast tagasisidet ning äh, kahekümne kolmandal oktoobril toimunud majanduskasvu tippkohtumisel oli ühisturufoorum ka üks tähtsamaid teemasid. ja lõpetuseks, härra president, tahaksin öelda seda. ma äh, usun, et äh, kõige tähtsam lahendamata küsimus minu jaoks ja ma tõesti olen rääkinud väga paljude inimestega, kelle jaoks ühisturufoorum on oluline, eh, kõige tähtsam lahendamata küsimus on see, et inimesed tegelikult ei tea, mida ühisturg meile annab. Euroopas eh, saavad inimesed sellest väga halvasti aru. Eh, ma tänan teid selle eest, et mulle lisaaega annate ja tänan teid ka selle eest, et te olete ette näinud lehekülje loomise internetis, mis annab minu erialakomisjonile suurepäraseid võimalusi, aitäh! suur tänu, härra Harbo! ja nüüd saab sõna kolleeg Triantafilides, palun. suur tänu. see, eh, kuidas eh, me olukorda suudame muudame, see on äärmiselt oluline ka Euroopa tuleviku jaoks, meil on vaja väga eh, tõhusat ühtset turgu ja me peame siin erinevad teemad üksteisega suutma siduda, me peame tugevdama solidaarsust, me peame suutma ka individuaalsete kollektiivõiguste tugevdamiseks rohkem ära tegema. kuid ühisturg ei paista praegu vastavat kodanike vajadustele ja nõudmistele. meie ühiskonnas peab saavutama ka selle õiguse, et inimeste õigusel, inimeste õigusel on eelisõigus majanduse õiguste eest, me peame oma kodanikke kaitsma, nii nagu me kaitseme töökohti ja need on prioriteetsed. me ei tohi lasta sotsiaalsel Euroopal veelgi kehvemasse olukorda sattuda. sotsiaalsed eesmärgid on olulisemad kui kasumi saavutamine. me peame jõudma selliste lahendusteni, mis teenib kõikide inimeste huve. suur tänu äh,, härra Trentofilides, nüüd saavad sõna teised kõnelejad. kõigepealt äh, proua Tunun Huanstein pooleteiseks minutiks äh,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 see äh, annab meile justkui tiivad, see annab tiivad kõigile neile, kes äh, väga äh, tublit tööd teevad selleks, et saada jagu nendest tõketest, mis ühtset turgu endiselt takistavad. kes töötavad selle nimel, et Euroopa Liidus tõesti oleks kasu nii tootjatele kui tarbijatele. see on ju Euroopa Liidu mõtteks ning ma tahaksin tänada volinikku Barnier'd kes samuti äh, andis suure panuse selle ürituse korraldamisse. Äh, samuti tahaksin tänada Ühtse Turu peadirektoraati ning peadirektorit ennast, kes siin täna kohal ei ole, ka tema andis väga suure panuse selle foorumi äh, õnnestumisse. ma toetan seda, mida eelkõnelejad on öelnud ja ma olen nõus, et me peame jätkama sellist dialoogi ühiskonnaga me peame kuulama, mida inimestel on öelda, Krakowi deklaratsioon on väga selge, me peame nüüd tulemustega edasi töötama. volinik, miks toimub järgmine foorum Brüsselis, ma ei saa sellest aru, miks selline otsus langetati? sellised otsused tuleks ühiselt parlamendi ja komisjoni poolt langetada. kas pakuti välja ka mõni teine koht foorumi toimumiseks? aitäh! aitäh! ja nüüd poolteist minutit äh, Correa de Campos. Äh, äh, president, volinik Dali, esimene ühtse turu foorum oli äh, leidis aset Krakowis ning seal toimusid väga huvitavad arutelud Äh, selle korraldamises osalesid eesistujana Poola, samuti kohalikud äh, omavalitsused, äh, kodanike ühiskond. meil on olemas komisjoni teekaart kaheteistkümnendast aprillist, kus käsitletakse strateegiaid ning prioriteete, mis ühtse turu aktis välja on toodud selleks, et meil tõesti oleks ühtne turg, mis toimib, on meil vaja usaldust, meil on vaja usaldust kodanikelt ja tarbijatelt, aga me ei saa seda pidada enesestmõistetavaks. me peame soodustama sellise usalduse tekkimist ja ühtne turg ei ole lihtsalt Äh, mustvalge nähtus, kus me lihtsalt ostame ja müüme, meil on vaja horisontaalseid meetmeid, meil on vaja tarbijakaitset, meil on vaja keskkonnakaitset, meil on vaja jätkusuutlikke meetmeid. ühtse turu foorum peaks seetõttu äh, saama Euroopa Liidu sümboliks, see peaks toimuma iga aasta, seal peaks osalema väga erinevad osapooled ja kõik valdkonnad peaksid leidma käsitlust, aitäh! ja aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Košušnik. suur tänu, härra president, härra volinik. minu arvates on ühisturg ainus vahend, mis majanduskasvu ja tööhõivet edendab Euroopas. ühisturul on oma ajalugu, see on juba kahekümne aasta pikkune ning äh, Krakowis aset leidnud äh, foorum, sellel on samuti oma eellugu. see, siin juba toodi välja, kes selle esialgse ideega äh, välja tuli ning proua Rosa Tuuni ning Mario Montiga olen mina ka seda küsimust varem arutanud ja siinkohal ma sooviksin tänada mitte ainult komisjoni härra volinikku, vaid ka kõiki teisi kolleege, kes selle foorumiga tegelesid, sellepärast et mina leian, et see foorum oli vägagi õnnestunud see oli kinnituseks sellele, eh, ka, see oli kinnituseks ka sellele, et Rosa Thun eile sai autasu kui kõige aktiivsem parlamendiliige ühtse turu asjaajamisel. soovin tänada ka kõiki kolleege, suur tänu ja nüüd järg-, tuleb vaba mikrofoni voor. kõigepealt saab sõna kolleeg Pašescu rolul pieței unice este decisiv. suur aitäh, president! Äh, ühtne turg on äärmiselt oluline, kui Euroopa tahab välja pääseda majanduslikust stagnatsioonist, kuhu praegune kriis ta on paisanud. meil on samuti vaja väga tõhusalt vaadata, et ühtse turu norme ellu rakendatakse. see on ühisturu toimimise eelduseks liikmesriigid peavad tegema rohkem jõupingutusi selleks, et võtta üle Euroopa Liidu seadusi. viimase siseturu tulemustabelite põhjal on minu kodumaa kümne riigi hulgas, kus olukord Euroopa Liidu seaduste äh, rakendamisel on paranenud. Äh, keskmine viivitus on siis kaks koma kaheksa kuud ning äh, Rumeenia on praegu siis neljandal kohal selles osas, väga oluline on, et Euroopa Liit edendaks koostööd Euroopa riiklike, regionaalsete ja kohalike äh, omavalitsuste vahel selleks, et parandada Euroopa reeglite ellurakendamist. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Tsikau. suur tänu ühtne turg nõuab äh, meilt kõigilt palju, siin me peame arvestama ka vastastikuse tunnustamisega, näiteks kutsekvalifikatsioonide osas ja nii edasi. ühtsel äh, foorumil toodi välja ka teekaardi loomine Äh, mis lihtsustaks kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja siin just äh, tööandjad ja ametiühingud mängivad väga olulist rolli, see puudutab ka töötajate lähetamist. nüüd, mis puudutab veebikaubandust ja selle edendamist, siis siin me peame suurendama usaldusväärsust, äh, tarbijate ja ettevõtjate vahelist ähm, usaldusväärsust. ja me ootame huviga komisjoni ettepanekut, ähm, mis käsitleb Äh, elektroonilise alg-, mis äh, käsitleb elektroonilist allkirja. ja see on ka ühtse turu jaoks äärmiselt oluline. suur tänu, kolleeg Tsikau. ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Kalpelts. suur tänu, härra president. sellised foorumid on äärmiselt olulised teabevahetuses ja ka meie koostöös mis puudutab meie tööhõive eesmärke, meie arengu eesmärke, neid saab ähm, saavutada ainult selliselt, kui Euroopa äh, Parlamendile antakse samuti äh, olulisem roll. me oleme jõudnud küll äh, kokkulepeteni olulistes küsimustes, aga seda me peame ka tegudes nägema, me peame arvestama ka sellega, et ühtne turg on äärmiselt oluline meile aga me peame arvestama ka kõikide tingimuste, kõikide aspektidega, mis tuleb rakendada ja see puudutab ka teabevahetust. me ei tohi siin keskenduda ainult VKE-dele, me, me ei tohi neid ka unustada. Nad ei olnud seni eh, küll esiplaanil, me peame VKE-de koormust vähendama ja komisjon on vastavaid lubadusi ka juba andnud, et nad

küsimus, mida me praegu arutame, on Euroopa Liidu jaoks võtmetähtsusega, eriti võttes arvesse praegust majandus- ja finantskriisi. ühisturg on Euroopa Liidu senise edu aluseks ja meenutagem ka seda, et selle aasta aprillis esitas Euroopa Komisjon meetmete paketi, et ühisturu toimimist tõhustada. meil on olemas ka ühisturu akt, mille väljatöötamisel mängis tähtsat rolli härra Michel Barnier. tegemist on meetmetega, millest peaks olema kasu tarbijatele, üksikisikutele ja ettevõtetele. ühisturg põhineb neljal vabal liikumisel, nüüd on ühisturu loomisest muud, möödunud kakskümmend aastat, kuid ühisturu kasvupotentsiaali ei ole endiselt täidetud. see tähendab seda, et me peame äh, tagama, et Euroopa Liidu majanduse mootor, ühisturg tõesti leiaks täielikku kasutamist. suur tänu ja meie vaba mikrofoni vooru lõppu kaunistab härra Karas. suur tänu, sooviksin kõigepealt proua Hohensteini õnnitleda tema auhinna puhul. sellest peab saama Äh, ka traditsioon, äh, ühisturufoorumid peaksid äh, saama traditsiooniks, ühisturg ei ole valmis, need valge, neli vabadust ei ole veel rakendunud. kuid ühisturg on äärmiselt oluline meie majandus- ja tööhõive kasvu jaoks. see on mootoriks ja me peame ka täitma oma võetud kohustused, me ei tohi siin järeleandmisi teha, me peame kõrvaldama kõik tõrked ja takistused. me peame kõik panustama sellesse, et liikmesriigid äh, kõik meie vastu võetud ähm, seadusaktid ka üle võtaksid, kuid praegu liikmesriigid äh, seadusaktide ülevõtmist tõesti lonkavad äh, tähtaegadel järel. me peame ka arvestama siin oma prioriteetidega, oma eesmärkide, nende saavutamisega. suur tänu, suur tänu, härra Karas, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud. ja nüüd saab sõna härra volinik Tali. aitäh aitäh, härra president ja lugupeetud liikmed. see debatt, mis just praegu lõppes, on väga oluline ja aitab kaasa ka selle ülesande täitmisele, mis on seotud ühisturu lõpuleviimisega ja proaktiivse reageerimisega majanduskriisile, mis on Euroopat tabanud. Euroopat aitab just nimelt tõhus ühisturg, kuid ühisturg saab olla tõhus vaid siis, kui ettevõtted on piisavalt innovaatilised ja tarbijatel on piisavalt teadmisi. ma ütlesin juba sissejuhatavas sõnavõtus, et tuleb rõhutada ka ühisturu sotsiaalseid aspekte, sest ei ole võimalik lahutada tarbijat, töötajat kes osaleb ühisturul, ühisturust endast ma ütlesin äh, juba oma avasõnas, et meie töö eesmärgiks on äh, Euroopa Liidu kodanikele kasulik olemine. kuid äh, seda eesmärki ei saa saavutada ainult nii, et me vaatame statistikat või koostame kuidagi statistikat, eesmärki saab täita ikkagi ainult siis, kui me teeme mingit reaalset tööd me vajame tõelist äh, poliitilist toetust. ja härra Haber ütles ning ma nõustun temaga täielikult, et äh, tegemist on koostööga. me peame töötama koos. peame tegutsema koos, pean silmas liikmesriike, parlamenti, komisjoni, aga ka tarbijaid ja ettevõtteid, kõiki, äh, kõik peavad tegutsema ühiselt selleks, et ühisturg tõesti muutuks reaalsuseks. ja ma võin kinnitada äh, et komisjonis on kõik äh, viisteist volinikku tõesti pühendunud äh, sellele tööle, pühendunud oma valdkondadele ning me loodame, et Euroopa Parlament äh, on samuti pühendunud ja et me saame kiireloomuliselt vastu võtta väikestele ja keskmise ettevõtetega suur, väikestele ja keskmistele ettevõtetele kasulikke samme. mul on väga hea meel ühisturufoorumi üle, mis toimus Krakowis, kuid ei olnud ei esimene ega viimane omataoline ja ma usun, meie usume, et Krakuis toimunud foorumi edu äh, kinnitab veel kord, et seda tööd äh, ühisturuga tuleb teha pidevalt. ning et tuleb korraldada mitmeid äh, sarnaseid üritusi. praegu on küll võimatu öelda, kui sageli need üritused toimuma hakkavad ja me ei ole ka veel otsustanud, kus toimub järgmine selline foorum või muu üritus. kuid me arutame seda. ja põhimõtteline otsus on juba tehtud. nagu juba öeldud, ühisturg eeldab ühist, ühistööd, kollektiivset tegutsemist ja ühiseid ettepanekuid ning ma usun, et me peame jätkama äh, tööd selle baasil, mis seni on saavutatud. ma usun, et me oleme astunud äh, samme õiges suunas, et me saavutame oma eesmärgi. meie eesmärgiks on väga aktiivne ühisturg, aitäh teile! suur tänu, härra volinik Tali ja erandkorras äh, ja kuna kaks korda teid ka nimetati, siis saab sõna proua Turn Hohenstein. <clears throat> aitäh selle eest, et te mulle sõna andsite. Äh, volinik äh, härra Tali äh, vastas juba sellele küsimusele, mille tahtsin esitada. ma tahaksin toetada seda, mis siin öeldi seoses järgmise foorumi asukohaga. ma arvan, et meil on äh, Brüsselis juba isegi igasuguseid üritusi ja kui Krakowi üritus oli edukas, võib-olla see oli edukas ka sellepärast, et see toimus kuskil mujal, mitte Brüsselis. Äh, ja andis meile võimaluse kohtuda inimestega, kellega ma ei kohtu iga päev ma arvan, et äh, seal oli äh, väga palju inimesi ju kohal. Äh, ja siis arutelu lõpetuseks on viis fraktsiooni ka oma resolutsiooni eelnõud esitanud ja hääletamine leiab aset homme kell kaksteist. ja järgmine viimane päevakorrapunkt tänaseks ja see puudutab üheminutilisi sõnavõtte vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend ja kõigepealt saab sõna härra Tökes. elnök úr, kilencvenegy esztendővel ez... suur tänu, härra president. sellest on äh, möödunud juba üheksakümmend üks aastat, äh, kui